kõikide ja veel kohal olevat härra voliniku Kanieti. soovin teile mõnusat head ööd ja istung on tänaseks ka katkenud ja me jätkame homme.